oli raport Euroopa Liidu maapiirkondade osas põllumajandusmaa olukord ning kuidas hõlbustada põllumeestele juurdepääsu maale. väga lühike raporti tutvustus ning annan sõna proua Noichlile. austatud president, head kolleegid! mõned minutid on keskööst puudu, pikk tööpäev on lõppemas, aga oluline teema veel päevakorral, päevakorras. mõeldes erinevatele teemale, on meie selja taga kujunemas olukord, kus põllumehe, põllumaa koondub järjest vähemate inimeste kätte, suurte kontsernide kätte ja ka kontsernide kätte, mis ei, ei ole üldse põllumajandusega seotud üle viiekümne protsendi äh, põllumajandusmaad kontrollivad vähesed ettevõtjad. see, see näitab, kui ekstreemne olukord tegelikult on. põllumajandusmaa omandi koondumine on asi, mida raport käsitleb ning raporti teine osa räägib sellest, kuidas oleks võimalik põllumeestele tagada äh, juurdepääs põllumaale, kasutatavale põllumaale. kaheksa punkti lühidalt tahaksin ära mainida, mida me raportis puudutame ning kõigepealt tahaksin tänada südamest eriti hea koostöö eest variraportööre. raportis märgitakse, et maa ei ole tavapärane kaup. loomulikult peavad neli põhivabadust olema tagatud, oleme sellega päri, aga, aga maa ei ole tavaline kaup lisaks märgitakse raportis, et äh, Euroopa Parlamendina, Euroopa Parlament ja komisjon peavad tegema kõik selleks, et vabatahtlikud suunised äh, liikmesriikides rakenduksid reaalsuses. me peame lisaks toetama liikmesriike selleks, et nad peataksid oma põllumajandusmaa äramüümise ning äramüümine tähendab äramüümist nii teistele Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikele kui ka välisriikide kodanikele. me nõuame, et komisjon töötaks välja kriteeriumide kataloogi, mis toob selgelt välja kriteeriumid, mis tagaksid liikmesriikidele võimaluse kedagi diskrimineerimata kaitsta oma põllumaad äh, ärastamise eest. me peaksime seirekeskuse looma maaga tehtavate tehingute osas, mis reageeriks ning olukordadele ning äh, koondaks informatsiooni selle kohta, missugune on olukord põllumaaga seoses Euroopa Liidus. me nimetame raportis ning SPD esindajana on see mulle väga oluline, äh, nimetame selgelt eesmärki, äh, milleks on omandi hajus omamine. see ei ole mingi sotsialistlik tont, vaid see tõesti tagab stabiilsuse ühiskonnas kui meil on palju omanikke, seda tuleb toetada. me kordame. ja see on samuti oluline, kordame raportis põhipunkte Euroopa põllumajanduspoliitikas ja Euroopa põllumajandusmudelist. põllumajanduspoliitika on midagi enamat kui lihtsalt teatud toodete tootmine. tootmine on oluline, aga põllumajanduspoliitika ja Euroopa põllumajandusmudel on seotud ka kliima, veekaitsega, bioloogilise mitmekesisusega ning äh, kes tahab toetada Euroopa põllumajandusmudelit, see peab äh, erinevaid asju tootma. seetõttu meil on vaja erinevaid äh, kultuure kasvatavaid põllumehi, meil ei ole vaja, et, et põllumajandusega tegeleksid üksnes vähesed kontsernid. ning me nimetame sellesse seos, sellega seoses, et kapitali kontsentreerumine järjest väiksema ringi kätte on täpselt äh, sisuliselt paralleelne protsess põllumaja koondumisega vähese arvu inimeste kätte. põllumajanduspoliitika tulevik, kui me endiselt usume, et meie peamiseks suunaks põllumajanduse ra-, põllumajanduse valdkonnas on midagi enamat kui lihtsalt toetuste väljamaksmine siis peaksime aru saama, et see toetuste praegune väljamaksmise liik tekitab kontsentreerumise, tekitab maade koondumise, see tähendab, et me peame olukorda analüüsima, oma kodutöö ära tegema, head kolleegid, pall on praegu komisjoni väljaku poole, liikmesriikide väljapool, väljaku poole, sest see on teema, mis puudutab liikmesriike, meie parlamendina oleme selgelt oma arvamuse teada andnud ning loodan, et raport võetakse vastu suurte, suure häälteenamusega ning et et meil õnnestub peatada maa koondumine, põllumajandusmaa koondumine vähese inimeste ringi kätte. tänan. aitäh ja kuna kesköö on juba läbi, tahaksin teid tervitada saabunud neljapäeva puhul aga tuleme nüüd tagasi Äh, vaba mikrofoni vooru juurde ja kümme inimest on sõna soovinud. anname sõna siis ehk neile, kes pole veel rääkinud. Äh, proua Rodriguez saab siis esimesena sõna. kas ta on kohal, jah? palun, teil on sõna, aitäh maa koondumine, põllumaa koondumine on Euroopa Liidus tõesti väga tõsine probleem, seetõttu on noortel inimestel ja inimestel, kes ei ole maaomanikud, väga raske hakata põllumajandusega tegelema ja see takistab ka väikepõllumajanduse ettevõtteid, selleks on palju põhjuseid, spekulatsioonid, metsandus, kaevandamine äh, ja muud asjad me näeme, et nõukogu ja komisjon äh, vaatavad mujale ja valitsused lihtsalt lasevad sellistel asjadel juhtuda Nad prioritiseerivad maa kasutamist mitte põllumajanduslikuks otstarbeks. ma loodan, et komisjon tagab põllumaale sellised meetmed, mis tõesti tagavad selle, et seda maad kasutatakse toiduainete tootmiseks ja piiratakse maa koondumist väheste kätte meil on vaja tagatisi väiketaludele, noortele inimestele, naistele, kõigile, kes tahavad põllumajandusega tegelema hakata. aitäh ja Maria Hoibus järgmisena. aitäh, lugupeetud äh, president, aitäh ka Maria Neuchalile raport raportöörina on ta tõesti väga kaasavalt töötanud kõigi fraktsioonidega, üritanud äh, häid kompromisse leida ja ma arvan, et need on ka leidunud. ei ole mingit küsimust sellest, et meil on maa koondumine mõnede inimeste kätte Euroopas ja samuti on vaieldamatu, et seadused et äh, liikmesriikidest äh, seda soosivad. Euroopa poliitika mitmetes valdkondades aitab sellele ka kaasa, ma mainin põllumajanduspoliitikat näitena regionaalne areng, äh, finantsinvesteerimispoliitika, äh, see kõik mõjutab ka Äh, seda, kellel on maale juurdepääs, kes maaga spekuleerib ning äh, kes ähm, üritab maad kasutada investeerimiskaubana. üks asi peab selge olema. Äh, maa on elu jaoks vajalik mitte ainult põllumajandustootjatele. meie põllumajandustootjad töötame siseturu jaoks, me peaksime saama ise kõik oma turult osta ja seetõttu on äärmiselt oluline, et Euroopa Liit hoolitseb tõesti selliste suuniste eest, et kõikide alunikud on kaitu, kaitstud, nende elatis on kaitstud eh, meie kõigi jaoks, aitäh. aitäh. proua Morvai järgmisena. aitäh. minu arvates on see raport ajaloolise tähtsusega. Eh, siin öeldakse, et maa omamine ei ole äh, päris äh, sama kui teised kaubad, see tagab inimeste elutingimused äh, ja on seotud tervisliku toidu tootmisega koha peal. siin öeldakse ka, et raporti eesmärgiks ei ole või öeldakse, et maa eesmärgiks ei ole olla spekuleerimise objektiks ja kapitali suurendamise vahendiks. Euroopa Liit oma toetuste süsteemiga toetab sellist maa kokkuostmist. ma tahaksin volinik Oettingerilt ja raportöörilt küsida, et kas nad on valmis astuma täiendavat sammu ja tegema järeldusi selle kohta, et kapitali vaba liikumise põhimõtet tuleb muuta. näiteks ähm, äh, Ungari ühinemislepingus tuleks ähm, seda sõnastust muuta ja tuleks öelda, et äh, maa on, ähm, ma ei ole osaks kapitali vabas liikumises. Äh, ma ootan teie vastust, aitäh. aitäh ja proua Lopes Bermejo aitäh! Ehm, mul on väga kahju, et selline arutelu eh, toimub eh, keset ööd. me räägime väga olulisest teemast eh, Euroopa põllumajanduspoliitikas. minu kodumaal Hispaanias me kannatame selle pärast, et paljud ehm, maatükid on lihtsalt hooletusse jäetud ja nad on äh, Äh, liiga hajali selleks, et äh, neid saaks lõuna pool koondada. Äh, maa on koondunud mõnede suurte maaomanike kätte, kes tänu just selle põllumajanduspoliitikale rikkaks saavad peaks olust-, arvestama avaliku planeerimisega ja võitlema maa koondumisega väheste inimeste kätte. me ei tohi unustada seda, et äh, maa peab kuuluma inimestele, kes seda harivad. meie maapiirkonnad ja põllumajandus nõuavad äh, seda. aitäh. kolleegid, ma arvan, et me oleme me juba kuritarvitanud seda aega, mis vaba mikrofoni jaoks on määratud ja me peame nüüd äh, arutelu lõpetama sellel teemal ja ma vabandan kaheksa inimese ees, kes veel tahtsid sõna võtta, aga kahjuks meil aega ei ole ja volinik, nüüd saate teie sõna. lugupeetud president, lugupeetud daamid ja härrad saadikud, äh, ma tahaksin tänada proua Neuchelit ja tema kolleege, äh, kes on koostanud selle raporti, see on, äh, sisaldab olulist äh, analüüsi omandi ja selle kasutamise üle, äh, kuidas, selle üle, kuidas põllumajandusmaad Euroopa Liidus kasutatakse ja siin on välja toodud ka mured, mida meie komisjonis jagame. maa on väga oluline nii majanduses kui ka kogu ühiskonnas ning äh, äh, põllumaa omamine äh, täpselt nagu muu kinnisvara omamine mõjub stabiliseerivalt meie kodanikele. see suurendab nende teadmisi, nende vastutustunnet. ma arvan, et meie ühise põllumajanduspoliitika edasiarengus äh, tuleb sellega arvestada ja järgmise aasta eelarves on, äh, leiab see ka kajastamist. me üle, äh, üritame siis hoolitseda selle eest, et tulevased põllumeeste põlvkonnad selle ameti juurde jääksid ja me vaatame, kuidas me Äh, tegeleksime kon-, konservatsiooniprobleemi kõrval, kuidas anda väljavaateid ka väiketalunikele. meil on siin teatud eesmärkide konflikt, ühelt poolt jah, äh, loomulikult Euroopa õiguses äh, on investeeringute vabadus, igaüks, olgu ta suur või väike, tohib hüvedesse investeerida Äh, kas siis äh, oma maas, äh, maatüki teistes maatükkides Euroopa Liidus ja kolmandatel on samuti õigus seda teha ja vastupidi, liikmesriigid omavad võimalust midagi ette võtta maaga spekuleerimise ja maa kontsentratsiooni vastu, nad võivad meetmeid kehtestada selle vastu selleks, et äh, maakogukondi kaitsta äh, ja kaitsta ka põllumaad teatud mõttes. ja seetõttu äh, peame meie, sellega peame meie ka Euroopa sea-, õiguses arvestama, me oleme liikmesriikidega nõu pidanud ning oleme üritanud leida teed, kuidas vastavad kaitsemeetmed ja piirangud kooskõlas Euroopa õigusega saaks kasutusele võtta ka ilma, mis võib-olla jah, vahetult või kaudselt on diskrimineerivad. me usume, et teie oma raportis olete pa-, pannud aluse, meie, mida edasi peame liikmesriikidega seda arutama ja loomulikult ka teiega ja mina eh, esindan eh, siin teist volinikku me hakkame varsti läbi vaatama äh, finantsraamistikku ja siis peame ka põllumajanduspoliitika ja selle kõigega arvestama, aitäh. aitäh, aitäh, volinik. ja ma arvan, et